toimub homme kell kuus pärastlõunal. ja järgmisena proua Fosteri raport, mis puudutab ühtse Euroopa taeva äh, seadusandluse ellurakendamist ja annaksin neljaks minutiks sõna raportöörile kõigepealt. aitäh ei ole kahtlust, et äh, kaks tuhat kaksteist on väga oluline aasta selleks, et ühtse Euroopa taeva, äh, taevast ellu rakendada. pärast äh, komisjoni raporti avas, avaldamist üritasin mina käsitleda oma algatusraportis mitmeid küsimusi. seda raportit toetasid väga suure häälteenamusega juulikuus ka minu kolleegid transpordikomisjonis ühtse taeva ellurakendamine on sattunud paljudele piirangutele ning väga paljud probleemid vajavad veel lahendamist. Euroopa lennuliiklus kasvab ja see on majanduskasvu seisukohalt väga oluline, aga meil on just äh, paljude liikmesriikide läbilaskevõimega tõsiseid probleeme. me peame palju kiiremini tegelema selleks, et vältida turvaprobleeme ja tegevusprobleeme. Äh, meil on aegunud tehnoloogia ja üha suurenevad liiklusvood Äh, väga oluline on äh, ühtse taeva seadused õigeaegselt ellu rakendada, hüvid on väga suured, Cesari uuring näitab, et äh, sellega kaasneb üle kolme tuhande, kolme tuhande töökoha Äh, vähenevad CO2 heitmed ning äh, lennuliiklus muutub tõhusamaks, äh, seetõttu kulud tarbijale vähenevad ning me suudame konkureerida paremini oma konkurentidega maailmas ja säilitada, säilitada oma turuosa. tegemist on lihtsalt mõistliku lähenemisega ja seetõttu on mõistlik, et ainult, ähm, äh, et me peame muutma Euroopa maja, õhuruumi nii tõhusaks kui võimalik, see on oluline töökohtade loomisele, see on oluline keskkonnale ning ähm, tööhõivele ning ähm, seda just eriti ajal, kui paljud riigid seisavad silmitsi majanduslangusega. Äh, need positiivsed tagajärjed mõjutaksid kogu äh, Euroopa Liitu, puudutaksid kõiki majandusharusid, töötlevat tööstust, VKE-sid, turismi president, ma olen täiesti kindel, et äh, läbi selle projekti loodud töökohad on sellised, mis nõuavad kõrgeid äh, kutseoskusi ja on ka kõrgesti tasustatud. Äh, see võimaldaks ka lennu, lennujuhtidel muutuda palju mobiilsemaks tööjõuks, kes saavad oma oskusi müüa kõikjal ning nii ole, muutuks see sektor palju innovatiivsemaks ja tugevamaks, selliseks, mis oleks kooskõlas kahekümne esimese sajandi nõuetega üks äh, suuremaid probleeme on Euroopa õhuruumi killustatus. Äh, funktsionaalsete õhuruumi osade loomine on kulgenud väga aeglaselt ning ausalt äh, on selline aeglus lubamatu liikmesriigid vajavad tugevat sõnumit, need on needsamad liikmesriigid, kes rohkem kui kümme aastat tagasi selle projekti heaks kiitsid, siis kui me seda, neid õigusakte esmakordselt arutasime ning äh, samuti tegid seda riigid, kes viimastel aastatel Euroopa Liiduga on liitunud. meie siin Euroopas oleme maailma liidrid tehnoloogia väljatöötamisel ja me peame hoolitsema selle eest, et sellest kõigest saavad kasu meie ettevõtted. on väga oluline, et me teeme tihedat koostööd naaberriikidega ja samuti ka sõjaväega, hoolitsemaks selle eest, et need süsteemid, mida me välja töötame, on kogu maailmas koostalitusvõimelised investeeringud teadus- ja arengustegevusse, ühtsesse Euroopa taevasse on olnud suured ning nüüd on vaja paika panna meetmed, mis on vajalikud, et nendest investeeringutest kasu lõigata. härra president, ma tahaksin lõpetuseks öelda, et mul on kõrini äh, kuulamast, miks me midagi teha ei saa me, millal me oleme ometigi valmis lahendusi leidma, me konkureerime ka tärkava turuga riikide pärast Aasias, Lähis-Idas ning kas me suudame olla väljakutsete kõrgusel või tuleb meil tagajärgede pärast kannatada. liikmesriigid peavad viivitamise lõpetama ja asjaga edasi liikuma komisjon peab toetama parlamenti, eh, kehtestamaks sanktsioonid nendele liikmesriikidele, kes eh, oma kohustusi ei täida. volinik Kallas täna siin ei ole, aga me saadame tugeva sõnumi, meil on teie täielik toetus ja me tahame, et te täie jõuga edasi liiguksite, aitäh! aitäh, proua Foster! ja nüüd vaba mikrofon ja proua Pasescu saab sõna. aitäh, äh, taha äh,, aitäh, president, ühtne Euroopa taevas äh, peab saama tegelikkuseks. Äh, on väga oluline, et me Eh, saaksime seda kasutada maksimaalselt, sellest oleks, eh, sellega kaasnevad väga suured eh, hüved nii majandusele, tööhõivele kui ka keskkonnakaitsele. veelgi enam, meie lennuliiklus muutuks palju jätkusuutlikumaks, ma arvan, et need edusammud, mida on saavutatud, vajavad jätkamist Äh, meil on vaja kõrgekvaliteedilisi äh, lennuteenuseid, äh, seda eriti praeguses olukorras, kus lennuliiklus pidevalt kasvab. samuti on meil vaja ühesugust lähenemist kõigis liikmesriikides. koostöö ja koordineerimine on selles kontekstis väga olulised, aitäh. kolleeg Danelis järgmisena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 Äh, väga paljud inimesed äh, Islandi vulkaani tõttu äh, kahe tuhande kümnendal aastal leidsid, et ähm, üht, et ühtse Euroopa laevaga tõesti ei tohi enam viivitada, meil on tõesti vaja, et me saaksime reageerida paindlikult, nüüd kaks aastat hiljem oleme me poliitilises ummikus, ähm, selle plaani elluviimine tundub utoopilisena, me ootame Äh, funktsionaalsete õhuruumi osade ellurakendamist ning praegu on meil vaja äh, just nimelt poliitilist tahet. Äh, meil on vaja jagu saada sellest inertsist ja soovimatusest tegutseda, meil on vaja minna kaugemale riiklikust egoismist ning me ei tohiks karta ühtset Euroopa taevast Äh, tegemist on projektiga, mille eelised on väga selged, aga see on ka Euroopa integratsiooni sümbol ja seda me ei tohiks ka unustada, aitäh. aitäh, härra Danelis ja kolleeg Ferreira saab järgmisena sõna. aitäh, president. ühtne Euroopa taevas äh, on algusest peale olnud projekt, mis on seotud õhuliikluse liberaliseerimisega. me ei ole eriti arvestanud reisijate huvidega, me oleme üritanud pigem lähtuda lennuettevõtjate ja hargmaiste ettevõtete huvidest reisijate huvid on täielikult allutatud äh, lennuettevõtjate huvidele ja selle läbi kannatavad töökohad ja keskkond ning äh, loomulikult äh, kannatavad ka riigi omandis olevad lennuettevõtjad. me ei tohiks unustada, mis on juhtunud ja mis võiks juhtuda, jah, me vajame paremat õhuruumi kasutamist, aga iga liikmesriik peab säilitama suveräänsuse oma õhuruumi üle, see on äärmiselt oluline just nimelt äh, iga liikmesriigi majanduse seisukohast ja ka kaitse seisukohast. aitäh, härra Panki tisztelt elnök úr tisztelt képviselőtársaim! aitäh president lugupeetud saadikud ma olen proua fosteriga täiesti nõus äh, ta kõneleb oma raportis sellest et me oleme tegutsenud liiga aeglaselt eriti aeglaselt on tegunenud komisjon ka Euroopa Liit on äh, liialt viivitanud nende õigusaktide ellurakendamisega. meil on Euroopa Liidus vaja paremat innovatsiooni, see tekitaks äh, töökohti ja sissetulekuid ja seega probleemiga tuleb tegeleda äh, selline restruktureerimine ja uus programm, see puudutab tohutut hulka SKT-st, tohutut hulka uusi töökohti, mida on võimalik luua Äh, ning viiskümmend miljonit tonni vähem CO2 heitmeid. tõesti, see on väga oluline arv, mida ei tohiks samuti unustada ja kui me kõneleme õhuruumi restruktureerimisest, siis ei tohiks unustada ka seda, et kui me tahame olla säästlikud, siis ainuke äh, lahendus on äh, kvalifitseeritud töökoht, tööjõud äh,, me peame selles meeles pidama ka seda, et tavaliselt äh, need inimesed, kes lennundussektoris äh, teeni-, Euroopa lennundussektoris teenivad, teenivad ainult poole sellest, millest nad mujal maailmas saaksid äh, te-, teenida ja nüüd proua Tikau järgmisena, aitäh! selleks, et ühtset Euroopa taevast ellu rakendada on meil vaja selliseid meetmeid, mis võimaldaksid ähm, Euroopa Liidu eesmärke lennuohutuse vallas ellu rakendada. me peame hoolitsema selle eest, et turvalisuse normid on äh, kõige kõrgemad võimalikud. ma toetan äh, selliseid programme nagu Galileo ja GSMS, mis aitavad äh, saavutada ühtset Euroopat ähm, ma leian, et me peaksime arvestama ka äriliste kaalutlustega Äh, Cesari äh, arvates äh, võimaldaks me, võima-, võimaldaksime me vähendada niimoodi lendude hilinemisi, samuti vähendaksime kulusid ja lennupiletite hindu ma nõuan, et me arvestaksime täiel määral kogu Euroopa Liidu lennujaamadega, kui me arendame Euroopa ühtset taevat, sealhulgas ka regionaalseid lennujaami. Nemad saavad anda väga suure panuse lennundus, lennuteede ummikute likvideerimisele, aitäh! aitäh, proua Tikau ja lõpetuseks saab sõna härra Mikolašik. aitäh, president! Euroopa lennuruum on üks äh, kõige koormatumaid äh, maailmas ning äh, see koormus kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks kahekordistub. niisiis kui ühtse Euroopa taevasüsteem kasutusele võetakse, siis eh, seda tuleb teha tõesti eh, kiiresti, sest et muidu võib juhtuda niimoodi, et kahekümne eh, tähendab, kui see kiiresti kasutusele võetakse, siis võib juhtuda niimoodi, et liikmesriikide SKT tõuseb, tekivad töö, uued töökohad, CO2 heitmed vähenevad kõik need on äh, äh, tulemused, äh, mis näitavad, et me peame jätkama võitlust ühtse Euroopa taeva nimel, aitäh! aitäh, härra Mikolašitš ja sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja lõpetuseks saab sõna volinik Piibalks. president, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, raport, mis puudutab ühtse Euroopa taeva ellurakendamist, on selle poliitika jaoks väga olulisel ajahetkel koostatud, väga paljud tähtajad hakkavad kätte jõudma, kaks tuhat kaksteist on ühtse Euroopa äh, taeva jaoks väga oluline aasta, me peame siin äh, selle, selleks aastaks peavad üheksa funktsionaalset õhuruumi osa olema äh, tegutsemisvõimelised. ja seetõttu mul on selle raportööri üle, raporti üle väga hea meel ja tahaksin tänada proua Fosterit ja transpordikomisjoni. ühtne Euroopa taevas on olnud väga paljude arutelude teemaks nii siin kojas kui ka äh, Limassoolis toimunud kõrgetasemelisel konverentsil. Äh, nende arutelude tulemus on alati see, et äh, edusammud on olnud aeglased ning oodatud hüved ei ole veel täielikult materialiseerunud. meil puudub endiselt integreeritud lähenemine ning äh, domineerib selline fragmenteerunud riigipiiridel põhinev juhtimissüsteem. ja selle tulemusena iga aasta on meil viie miljoni euro äh, ulatuses täiendavaid kulusid. kõigepealt on meil probleeme ajastusega, on väga oluline, et me liiguksime väga kiiresti edasi äh, nende õigusaktide ellurakendamisega Äh, üks põhjus, miks olukord on selline, nagu on, näib, et liikmesriikidel puudub poliitiline tahe komisjon äh, kirjutas hiljuti transpordiministritele, tuletades neile meelde nende kohustusi ning kutsudes neid üles äh, kiiresti ja praktiliselt tegutsema. komisjon suurendab jõupingutusi hoolitsemaks selle eest, et õigeaegselt ja täiel määral need õigusaktid ellu rakendatakse ja kui vaja, siis äh, komisjon on valmis pöörduma ka kohtusse nende liikmesriikide vastu, kes oma kohustusi ei täida. teiseks, äh, paljud positiivsed sammud on juba tehtud, aga me peame minema veelgi kaugemale. Äh, meil on vaja saavutada käegakatsutavaid tulemusi ma olen teiega nõus, et see tulemuste osa vajab tugevdamist, Äh, meil on vaja neid käegakatsutavaid tulemusi kiiresti äh, ja loodetavasti nad tulevad, kui me suudame ellu rakendada funktsionaalsed õhuruumi osad. komisjon hindab praegu meetmeid, mille abil oleks võimalik kiirendada ühtse Euroopa taeva ellurakendamist ja Cäsari programmi ellurakendamist. nii et äh, kõik saaksid tunda ühtse Euroopa taeva soodsat mõju. komisjon on nõus, et parlamendi raport on väga oluline eh, seoses ühtse Euroopa taeva ellurakendamisega ja strateegiaga, mis võimaldaks eh, rakendamist veelgi tõhusamaks muuta. olemasolevate õigusaktide põhimõtted on endiselt paikapidavad, meil ei ole vaja asjaga otsast peale alustada, me lihtsalt peame eh, natukene asju muutma selleks, et kiiremini ja tulemusrikkamalt edasi liikuda meil on vaja asju lihtsustada ja selgitada. ma võin äh, teile teatada, et me juba töötame uute ettepanekutega, mille eesmärgiks on kiirendada ühtse Euroopa taeva ellurakendamist ning täiendada mõningaid algatusi, mis ei ole veel päris äh, täiuslikud ning tugevdavad olemasolevaid õigusakte. komisjoni plaan on Äh, tulla välja nende ettepanekutega kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kevadel, aitäh! aitäh, härra Piibalgs! Äh, sellega on arutelu lõppenud ja hääletus toimub homme kell kuus õhtul. lugupeetud daamid ja härrad, järgmine päevakorrapunkt on härra Pachi raport tänase õhtu kõrghetki jõuab